selgituste juurde. kõigepealt äh, härra Tšeslav Adam-Sikerski raport otsetoetuste kohandamise määr kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. esimesena saab sõna härra Peeter Jaar üheks minutiks, palun. ja palun teistel kolleegidel äh, saalist väljuda. austatud kolleegid, äh, palun lahkuge täiskogu saalist ja andke nendele, kes soovivad hääletusselgitustega esineda, võimalus seda teha. härra ja ähm, proua president, ma soovisin rääkida sellest raportist, siin on tegemist tehnilise kohandusega, et kuidas me tuleme toime kriisireserviga, et kuidas seda kasutada talunike hüvanguks, ähm, see läks meil hästi, me saime talunikudele soodsad otsused vastu võtta, aga juhin tähelepanu sellele, et talunikel peaks olema võimalus tegutseda iseseisvalt ilma poliitilise abita. me peaksime tegelema nende konkreetsete detailidega komisjonis veel edasi, kõige parem abi on eneseabi ja kui on võimalik seda poliitiliselt ka edendada, siis see oleks väga hea, aitäh! suur tänu, järgmisena saab sõna Daniel Hannon, ka üks minut. You, suur tänu, äh, proua asepresident, nagu ikka eelarve puhul esitatakse see meile sellist tehnilist keelekasutust kasutades ja teinekord äh, kaob üldse ülevaade, millistest summadest me räägime. inimaju ei suuda miljarditest aru saada, tegemist on kosmiliste arvudega, äh, mida evolutsioon ette ei näinud, et me suudaksime neid visandada. nii et ma üritan asja seletada. Ühendkuningriigi netosissemakse oli üheksa koma kaheksa miljardit eurot, kokku üheksateist koma kaks miljardit euro, et sellest piisaks kolmekümne kuue äh, sotsiaalkindlustushaigla ehitamiseks äh, või äh, näiteks üle kuuekümne protsendi vähendada inimeste mm, elukohamaksu ja inimesed kes on kasinus kavade vastu ja kärbete vastu mõelge sellele me oleme teinud suuremaid sissemakseid kui hoidnud kokku kärbetega kui me üldse tahaksime kuskil kärpida siis vot läbi selle, aitäh. suur tänu, härra Hänen, järgmisena härra Jörn Toorman, ka üks minut, palun. Eh, suur tänu. Taani delegatsioonis eh, me otsustasime hääletada selle kriisifondi eh, poolt see küll ei ole päris sada protsenti see, mida me soovisime, aga on oluline kriisi mõjusid leevendada. põllumajandustootjad on nüüd need, kes on maksnud eh, hinda rahvusvaheliste eh, konfliktide tõttu, nemad on kaotanud ekspordivõimalusi, nemad on kaotanud eh, töökohti ja kui nüüd Taani talunikele vähendati veel otsetoetusi, siis see on väga vale Nemad kannatasid kriidi, kriisi all kõige rohkem, me peame kaaluma teisi võimalusi, ilma et neid makseid vähendataks, seetõttu oleme me arvamusel, et see meede tuleks heaks kiita. suur tänu ja järgmisena härra Liidia Senra Rodriguez, üks minut, palun tänan, president. mina hääletasin poolt ma olen selle poolt, et äh, kriisifond äh, aitaks eelarveliselt äh, põllumajandustootjaid, aga tuleks täpsemalt vaadata, kuidas seda fondi hakatakse rakendama. kui tekivad kriisid, siis võib juhtuda et Euroopa Liit äh, võtab vastu ebakorrektsed otsused ja siis me peame leidma alternatiive. ei saa fondi kasutada kõikvõimalike kriiside puhul. järgmisena Ivana Maletitš, üks minut, palun. suur tänu, president. igal aastal me üritame vaadata, kuidas otsetoetuseid vähendada ja kuidas rohkem raha panna põllumajanduse kriisireservi. nüüd äh, iga-aastaseid makseid vähendati üks koma kolmkümmend üheksa protsenti. kokku üle neljasaja miljoni euro pannakse kriisifondi. mina sarnaselt kolleegidega olen vastu sellele, et sellest fondist aidataks talunikke, kes kannatavad poliitiliste otsuste tõttu, me peaksime siin lähtuma kogu eelarvest, mitte ainult äh, nüüd põllumajandusest. Horvaatias on äh, talunikud äh, sellest toetust igal juhul kõrvale jäänud suur tänu. järgmisena Mariana Petir, palun. tänan. ma toetasin seda raportit, mis puudutas äh, kohandamismäära kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, kus loodi äh, kriisifond. raha tuleb otse toetustest, niisiis väiketalunikud on jäänud meetmetest kõrvale peale Horvaatia ka Bulgaaria on äh, nüüd sarnases olukorras. Bulgaaria talunikud saavad kasutada ja Horvaatia talunikud saavad kasutada neid äh, kriisivahendeid ja see on hea, kuna talunikud ei saa kasutada muidu sadat protsenti Euroopa Liidu otsetoetustest. olukord muutub aastal kaks tuhat kakskümmend. ma kutsun komisjoni üles pakkuma hüvitist nendele talunikele, keda on puudutanud Venemaa embargo ja kes kannatavad äh, selle majandusmõjude all. suur tänu ja viimasena härra Flanagan, palun suur tänu, proua juhataja, mina toetasin seda raportit, sest ma arvan, et tuleb kriisis olevaid talunikke aidata. kahjuks aga Iirimaal praegu ühtne põllumajanduspoliitika on muutunud institutsionaalseks äh, Äh, loominguks, mis on surunud väga paljud väiketalunikud äh, põlvili ja need rahad, mis tulevad Iirimaale, aga ka teistes riikides, aga just eriti Iirimaal, on tekitanud ebavõrdsed tingimused, kus kõige rikkamad äh, talumehed saavad kõige suuremaid makseid ja kõige väiksemad talunikud kõige väik-, vähemaid, väiksemaid summasid. ehk teisisõnu, väiketalunikud aetakse pankrotti ja kujuneb välja olukord, kus ainult äh, suuri otsetoetusi saavad talunikud saavad äh, laenu selleks, et väiketalunike talud üles osta nii et äh, praegune ühtne põllumajanduspoliitika ei lahenda sugugi kriise, vaid hoopis loob äh, minu koduriigis neid ja viimane volinik, isegi kui ta on Rahvapartei liige, teda kirjeldatakse suurte mm, talunike poolt kommunistide, kommunistiks ja ka Rahvapartei liikmed teevad seda. suur tänu. edasi järgmine raport, äh, nimelt proua Noikli raport Euroopa Liidu naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järgseks perioodiks, esimene sõna saab sõna proua Šoidorova, üheks minutiks, palun. suur tänu, juhataja. minu arvates on väga halb, et meil ei ole nüüd äh, õnnestunud hääletada mõningate keerukate muudatusettepanekute poolt, mis tegelevad just kõige olulisemate aspektidega naiste ja meeste võrdõiguslikkuses, mis puudutab äh, töö ja eraelu ühitamist. Äh, ma olen arvamusel, et me oleksime pidanud hääletama vastava muudatusettepaneku poolt, et seda oleksid pidanud tegema ka teised fraktsioonid ja minu arvates on kahetsusväärne, et me peame nüüd selle probleemi juurde tagasi tulema veel. ma ei saanud hääletada proua Neuchli raporti poolt, kuna ei võetud vastu neid muudatusettepanekuid, mis äh, tahtsid ära kustutada need negatiivsed osad, mis lähevad äh, kaugemale kui Euroopa Parlamendi pädevus. nüüd järgmisena Margus Piiper, ka üks minut, palun. tänan, juhataja. ma ei hääletanud meeste ja naiste võrdõiguslikkuse raporti poolt, olgugi et ma olen iseenesest võrdõiguslikkuse poolt ma olen selle poolt, et naiste tööhõive peaks olema suurem, ma olen paindlike tööaegade poolt, ma olen naistevastase vägivalla vastu võitlemise poolt, aga paljud need aspektid, mis on seotud võrdõiguslikkusega, need on liikmesriikide pädevused kui Euroopa Liit sekkub emaduspuhkusesse, siis me läheme liiga kaugele, kui me nõuame seaduslikku aborti, siis me sekkume riikide põhiseadustesse, seetõttu jah, võrdõiguslikkusele ja ei äh, sellele liiga sekkuvale raportile, aitäh. järgmisena saab sõna proua Dubravka Suitša, aga üks minut jednakosti je uvijek bila u središtu tänan. võrdõiguslikkuse edendamine on alati olnud Euroopa Parlamendi äh, lipulaevaks ja mul on hea meel, et siin Euroopa Parlamendis ma saan kaitsta meie väärtuseid. on kahetsusväärne, et vasakpoolsed mainisid siin mõningaid äh, asju, mis selles resolutsioonis minu arvates kohta ei oma ma arvan, et nende küsimustega tuleb tegeleda kohalikul, piirkondlikul, riiklikul tasandil. see puudutab ka haridust. me oleme pühendunud naiste vastase vägivalla vastasele võitlusele ja naistel on võtmetähtsusega roll. Euroopa Liit aga ei peaks äh, tegelema kõikide nende valdkondadega, meil tuleb loomulikult tegeleda võrdõiguslikkusega, samas liikmesriikides on omad äh, seadused, näiteks perekonnaseadus ja me peame lähtuma liikmesriikide põhiseadustest, nii et siin on tegemist lähimuspõhimõtte alla kuuluva teemaga, aitäh. järgmisena härra Peeter Jaar, üks minut, palun. tänan, äh, president ma arvan, et siin kõrges kojas on äh, suur enamus naiste ja meeste võrdõiguslikkuse toetamise poolt. Euroopa Liidus on meil selles valdkonnas veel ka palju ära teha, aga tuleb tõdeda, et äh, selle eesmärgi saavutame me ainult koos, Euroopa Liit ja liikmesriigid koos. seetõttu on ääretult oluline, et vastutus oleks ka jagatud. liidus äh, räägitakse, otsustatakse valdkondades, milles on liidul pädevus ja me ei peaks sekkuma liikmesriikide otsustusvaldkondadesse ja just seetõttu ma ei saanud hääletada proua Noichli raporti äh, poolt, äh, sellepärast et seal sekkuti liikmesriikide asjadesse, me magasime maha tõesti äh, väga suure võimaluse, täna me oleksime võinud saada suure enamuse selle raporti toetuseks, aga nii see ei läinud ja see on kahetsusväärne. järgmisena Daniel Hannan, üks minut, palun. suur tänu, proua asepresident kui keegi arvab, et Euroopa Liit on rahvaste ühendus, siis vaadake ainult seda sugude võrdõiguslikkuse raportit. abordiõigused, naiste õigused. igatahes tundub, et siin ei ole riikide ja valitsuste vahelise koostööga. mina hääletasin selle vastu, sellepärast et ma arvan, et need ei ole Brüsseli teemad. ja mulle ei meeldi ka see äh, selline toon, et kui sa selle vastu hääletad, siis sa ei hooli naistest, sa ei hooli naiste vastase vägivalla vastasest võitlusest ja nii edasi. see teema on tegelikult midagi muud, kus langetatakse otsused. Need teemad on väga tundlikud ja selle peaks otsustama meie oma demokraatlikud mehhanismid ja menetlused, see on väga oluline teema, me tahame, et need otsused langetataks seda ei peaks tegema bürokraadid, vaid valitud esindajad, keda me saame valida ja lahti lasta. järgmisena äh, proua Huismanova, palun üks minut. suur tänu, proua president, mina toetasin seda raportit meeste ja naiste võrdõiguslikkuse strateegia kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järgseks perioodiks, sellepärast et kui me kaasame naisi otsuste langetamise protsessi kõigil tasanditel, see on väga-väga tähtis võrdõiguslikkuse poliitikaks. sellepärast, et pool meie rahvastikust on ju naised, aga poliitikas see ei kajastu, suurem osa parlamendisaadikutest kuuskümmend kolm protsenti Euroopas, seitsekümmend viis protsenti rahvusparlamentides on mehed, nii et naiste esindatus saab alguse juba poliitilistest parteidest, kes on valimisnimekirjades, seetõttu kutsun üles Euroopa Parlamenti tegema üleskutse rahvusparlamentidele, et nad aitaksid naisi, et nad saaksid ka omandada poliitilised oskused, et nad saaksid valimisnimekirjadesse, aitäh suur tänu ja nüüd härra Pablo Iglesias, üks minut. suur tänu, proua president. mina hääletasin selle raporti poolt, sellepärast et ma arvan, me liigume õiges suunas. samas tuleks ikkagi meelde tuletada seda, et Hispaanias oleme me võrdõiguslikkusest ikkagi veel väga kaugel. kärpemeetmed on avaldanud mõju ka vanadele parteidele Hispaanias, mis avaldas mõju ka võrdõiguslikkusele, sellepärast et kõik need ajutised töökohad on sageli just naiste töökohad, paraku. eakad inimesed, noored inimesed, kes on töötud, enamasti jällegi naised. nii et et äh, siin on tegelikult küsimus äh, sotsiaalsetes õigustes ja töötajate õigustes. suur tänu ja järgmisena Marek Jurek, üks minut. suur tänu, proua president. Euroopa Parlament võttis hiljuti vastu ühe dokumendi, mis on vastuolus ühe põhi inimõigusega, õigus elule see ei ole mitte ainult halb moraalne valik, vaid see õõnestab meie usaldusväärsust, kõike seda, mida me oleme teinud inimõiguste vallas siiamaani. Euroopa liigub just selles suunas, kui me ei ärka üles ja ei vaata ringi. kui inimesed, kellel on Euroopasse hea tahe, kui nad ei ärka üles ja nad ei ütle, mida nad mõtlevad, siis me ei päästa Euroopat, meie inimkonda. praegu tuleb langetada otsus elu üle ja mis me täna otsustasime, on surm. järgmisena proua Mariana Petir, samuti üks minut. suur tänu. mulle valmistab muret, et äh, parlament kulutab maksumaksjate raha, valmistades ette dokumente, mis lähevad vastuollu nende inimeste huvidega, kes meid valisid. kui ma vaatan, kuidas parlamendisaadikud aplodeerivad, kui need muudatusettepanekud vastu võetakse, me ei tohiks keelata õigust elule mitte kellegi puhul. kui me räägime põhilistest inimväärtustest, ma näen, et see ei ole siin võimalik, ma näen, et äh, parlamendisaadikud on tugevasti lõhenenud ja mina hääletasin selle raporti vastu. hääletasin vastu ka sellepärast, et paljud paragrahvid siin sees on vastuolus lähimuspõttega, nelikümmend kaheksa protsenti nendest, kolmkümmend viis protsenti lõigetest ei ole seotud raporti enda tekstiga, nelikümmend kaks protsenti lõigetest äh, viitavad diskrimineerimisele meeste vastu, samuti piirangud sõnavabadusele, meediavabadusele, seitse lõiget äh, toovad sisse elemendid, mis on teaduslikult tõestamata ja see on tõesti häbiväärne lugu, aitäh suur tänu ja järgmisena Marian Harkin, üks minut. suur tänu, mina jäin erapooletuks viimasel hääletusel, sellepärast et siin on terve rida häid punkte, näiteks tuleb tegeleda naiste vajadusega, puuetega naised aidata tööturule, nulltolerants, kui me räägime äh, sugudepõhisest vägivallast see on kuulutatud äh, Euroopa aastaks naiste ja tüdrukute vastu suunatud vägivallavastases võimluses, aga valitsus on naise näoga, mis äh, puudutab äh, erinevaid töölepinguid, näiteks nulltunni töölepingut ja nii edasi, mis on väga levinud. ja siis jällegi äh, naiste õigused äh, sünnitada lapsi saada, neid ei tohiks mitte kuidagi piirata, nende üle ei tohiks teised otsustada. nii et siin on väga äh, kitsas äh, seisukoht ka poiste ja tüdrukute koolidele eraldi, ma ei saanud seda toetada. ja samuti viited energiale, majandusele ei ole tõestatud suur tänu, järgmisena saab sõna härra Kelly üheks minutiks samuti. suur tänu, proua juhataja like, nagu väga paljud minu kolleegid, kes just sõna võtsid, toetan ka mina seda, et naistele tagatakse meestega võrdsed õigused aga ma ei saanud kahjuks nõustuda väga paljude soovitustega, mis siin raportis on sees, need läksid minu meelest natukene liiga kaugele. ma toetasin Rahvapartei alternatiivresolutsiooni. Äh, nagu ma ütlesin, palju oli selles raportis positiivset äh, ja näiteks naistevastase vägivalla vast-, võitluse osas äh, ja võrdse palga eest võitlemist ja loomulikult tuleb vägivalda naiste vastu vähendada, me peame noori mehi, poisse õpetama sellest, et ähm, vägivallatsemine ei ole õige lähenemine, kui meil see õnnestuks, siis see oleks suur samm edasi. suur tänu ja järgmisena saab sõna Jill Simo, üks minut palun kõneaega. suur tänu, proua juhataja, mina hääletustu sellepärast et siin nõutakse seda, et komisjon tooks sisse kohustuslike kvootide süsteemi naistele töökohal. mind valiti erakonna nimekirjast ilma kvoodita. kvoodita valis mind ka rahvas, minu meelest on see alandav ja solvav kõikidele tõsist tööd tegevatele naistele Ühendkuningriigis. me peaksime elama sellises ühiskonnas, kus naisi julgustatakse oma eesmärke täitma ja peame need probleemid lahendama, mis hoiavad äh, naised eemal nendest eesmärkidest. me ei peaks peaks aga naisi kohtlema numbritena kuskil statistikas ja kindlasti mitte nõudma seda, et parlamendid ja ettevõtted võtaksid kasutusele kohustuslikud kvoodid. suur tänu! suur tänu! järgmisena saab sõna Bill Etheridge. üks minut kõneaega, palun. suur tänu, proua juhataja. see raport näitab, viitab haridusele, traditsioonilistele väärtustele, ettevõtete kvootidele, üritab reguleerida seda, kes majapidamistöid teeb. see ei ole ei riigi, kindlasti mitte superriigi ülesanne. tegemist on res-, resolutsiooniga, mis häbi toob kaela jällegi Euroopa Liidule. ma uhkusega hääletasin maha selle äh, ra- äh,, resolutsiooni. kui rahvahääletuse päev on käes Ühendkuningriigis, ma loodan, et ma olen veennud inimesi selles, selles, et me ei räägi siin ainult kaubandusest, et tegemist on sotsiaal, sotsiaalse eh, projektiga tohutul skaalal, nii et eh, kui viimne päev on käes, siis Briti rahvas, hääletage vastu Euroopa Liidule ja hääletage eh, vabaduse poolt. järgmisena saab sõna David Coburn. Nonii, proua juhataja kui äh, britid liitusid ühisturuga omal ajal siis öeldi et tegemist on kaubanduskokkuleppega briti rahvast veeti ninapidi ja tänu ühendkuningriigi iseseisvusparteile äh, õnnestub meil nüüd see ajalooviga parandada üsna varsti euroopa euroopa ebademokraatlik liit ei peaks olema vastu abordile või selle peale suruma meeldib selle või ei seksuaalkoolitust koolides meeldib te selle või ei Äh, äh, sugu, soov äh, küsimuste pealesurumine, millest keegi aru ei saa, ei ole ka teie öö, asi ja nii edasi. tegemist on homoseksuaali mina ütlen seda homoseksuaalina kes on uhke selle üle et ma olen homoseksuaal äh, ja ma võitlen vägivalla vastu naiste suunas aga äh, meie peaksime neid asju lahendama briti parlamendis šoti parlamendis ja sellepärast ma selle naeruväärse poliitilise korrektsuse äh, vastu hääletasingi mis on liivajalgadel üles ehitatud, see on naeruväärne, mida see Europarlament sekkub, proua juhataja, teil oli üks minut kõneaega ja see kõneaeg on läbi. järgmisena saab sõna proua Spiraki, teil on üks minut kõneaega, palun. suur tänu, proua juhataja, mina ei toetanud seda raportit, sellepärast et eh, minu meelest on terve rida asju, mis siin on sees, eh, tegelikult liikmesriikide pädevuse küsimus aga see võib olla julgustuseks äh, selleks, et sillutada naiste täismahus kaasatusele tee. me peame alustama seda võitlust ülevalt ja alustama sellest, et äh, vaatame, kui palju naisi jõuab ettevõtete nõukogudesse ja juhatustesse. Need arvnäitajad ilmselt äh, räägivad enda eest naistel on kvalifikatsioon olemas, nad on koolitatud, haritud ja seega on neil oskused ja pädevused need juhtivad kohad ettevõtetes üle võtta. kvoodid äh, sellele aga kaasa ei aita. Kood, kvoodid hoopis lämmatavad äh, arengut. naistel peab olema oma roll, täismahuline roll majanduses. nüüd äh, härra Flanagan, üks minut kõneaega, palun suur tänu. mina toetasin seda raportit. Iirimaal on äh, täna olukord selline, et tuhanded naised peavad äh, laeva või lennukiga, kui nad seda endale lubada saavad, äh, minema Inglismaale, et seal äh, abort teha. me võitleme, me hääletasime hinnatult homoabielude äh, poolt ja väidetavalt me oleme kõik võrdsed, aga täna või sellel päeval, kui me homoabielude poolt hääletasime, sellel õhtul olid väga paljud naised laevadel teel kuhugi Ehm, kus nad abi saavad ja ei tundnud, et nad on teistega võrdsed ja üldse on kummaline kogu selle asja juures minu meelest eh, see, et eh, kui sa oled kodus laste eest hoolitseja, siis sa ei ole tööl, aga kui sa kellegi teiste laste eest hoolt kannad, näiteks lasteaias, siis sa oled tööl. mina arvan, et kui sa oma laste eest hoolt kannad, siis oled tööl ja miks ei võiks olla töö ja miks sa peaksid olema sellepärast töötu, minu emal olid küll käed-jalad tööd täis, kui ta meiega tegeles Eh, UKIP ja kuue siin võitlevad ühe asja eest, nagu ma aru saan. härra Wulf, eh, ma annan teile sõna, sest teid nimekirjas millegipärast ei ole. suur tänu, eh, väga palju inimesi tahavad, et ma ikkagi oleksin seal nimekirjas, aga suur tänu. proua juhataja ütleb, asi ei ole selles, keda mina tahan näha seal nimekirjas. ma tahtsin lihtsalt nalja teha, natukene siin õhustikku klaarida härra Wulf jätkab, äh, proua juhataja, tegemist on algatusraportiga äh, rahvasaadikult Noikul. algatusraport on võimalus ühel rahvasaadikul äh, õhku visata mõtteid ja siis sellega endale plusspunkte teenida siin kojas ja see annab võimaluse komisjonile sisse tuua reegleid kogu Euroopa rahva jaoks. me ei räägi siin sooküsimustest või võrdõiguslikkuse küsimustest, see on lihtsalt võimalus et eh, anda Euroopa Komisjonile õigus eh, suveräänseid eh, liikmesriike ehm, võimu alla võtta. mina toetan võrdõiguslikkust ja toetan naiste õiguste kaitsmist, aga olin vastu sellele raportile, sest ma arvan, et need õigused tuleb kaita, kaitsta Briti parlamendis. järgmisel aastal on meil rahvahääletus, kus Briti rahval on õigus öelda, kas nad arvavad, et Euroopa Liit peaks kontrollima nende elusid või Briti parlament peaks kontrollima nende ilusid ja mina arvan, et Briti parlament suur tänu, ma teen ühe avalduse nüüd kui Ühendkuningriik äh, lahkub äh, äh, Euroopa Liidust, siis teil ei ole enam siin kõne kohta, nii et võib-olla veel kahetsete oma sõnu, aga see oli ka nüüd nali. nüüd järgmisena Alessia Maria Moska raport Intellektuaalomade õigused kolmandates riikides ja härra Hännan saab sõna esimesena, palun teda ei ole saalis. Ivana Maletić, palun. Zahvaljujem predsjedavajuća. Podržala sam izvješće o strategiji. Tänan juhataja. Ma hääletasin intellektuaalomandi õiguste poolt kolmandates riikides on vaja astuda samme, et vähendada äh, kahju, mis tekib intellektuaalomandi õiguste rikkumiseks. Euroopa Liit kaotab äh, kaheksa miljardit eurot aastas niimoodi. intellektuaalomandi õiguste rikkumised ei ole mitte ainult majanduslik kahju, vaid siin on ka tegemist äh, riskiga inimeste elule ravimid on kõige võltsitumad tooted, seetõttu me peame töötama strateegia kallal, et parandada intellektuaalomandi õiguste kaitset, nii et kolmandates riikides oleksid ähm, tõhusamad süsteemid nende õiguste kaitseks paigas, tänan. ja järgmine oleks äh, Bill Etheridge, aga ka teda ma ei näe siin saalis Okay. That... tundub, et nimekirjade osas on olnud äh, siin väike eksitus, nii et ma annan äh, sõna härra äh, Etheridge'i asemel hoopiski härra Woodhile. siin kojas hakkame me rääkima üleatlandilisest majandusinvesteerimisprogrammist äh, TTIP-ist Euroopa Liidu ja USA vahel, see puudutab kõiki kodanikke Euroopa Liidus, sellel on meeletud äh, mõjud ja äh, minu valimisringkonnas Loode-Inglismaal ollakse mures eelkõige just äh, seoses NSA-ga. siin tahetakse anda nüüd Euroopa Komisjonile ka õigus intellektuaalomandi kaitsevaldkonnas, mis te arvate, kes sellise su saab, kas äh, väike innovaatiline firma Manchesteris suurepärase ideega või suur globaalne firma, mis äh, lobistab Euroopa Liidu institutsioonides. ma arvan, et vastus on teada ja see on ka üks põhjuseid, miks me peaksime lahkuma Euroopa Liidust. jah tundub jah, teie fraktsioon tegi väikese vea, pani kirja äh, härra Etheridge'i nime teie nime vahemele, asemel härra Wolf. nii, nüüd äh, järgmine raport, äh, Pavel Svoboda raport, intellektuaalomandi õiguskaitse Euroopa Liidu tegevuskava ja Marin-Kristiin Putone suur tänu, proua juhataja, mina hääletasin äh, selle intellektuaalomandi õiguskaitse Euroopa Liidu tegevuskava raporti vastu. see raport äh, näeb ette äh, kahe tuhande esimese aasta direktiivi muutmise. õiguskomisjon näitas seda, et see samm ei ole tegelikult kohane Äh, digitaalmaailma reaalsus äh, ei lähe kokku Euroopa seadusandliku protsessiga. see reform, äh, mis näeb ette harmoneerimise, mille vastu me võitlema, need vahendid, mille te välja pakute, teie libertalistlikud maailmapoliitikad on juba aegunud selleks hetkeks, kui nad jällegi, kui nad siis rakenduvad lõpuks. suur tänu järgmisena härra Mumtšil Nekov on kõnelejate nimekirjas, teda ei ole saalis enam, samuti ei ole siin Daniel Hannanit, nii et annan sõna Ivana Maletitšil üheks minutiks, palun. Äh, tänan, proua juhataja. kahe tuhande neljanda aasta direktiiv intellektuaalomandi kaitse valdkonnas äh, harmoneeris riiklikku seadusandlust, nii et meil oleks äh, universaalne intellektuaalõiguste kaitse, et me saaksime võidelda võltsimise vastu, et meil oleksid ühtsed patendid ja autoriõigus äh, siseturul, arvestades, kuivõrd äh, palju on autoriõiguste rikkumist Euroopa Liidus ja arvestades seda, kui palju kahju see endaga kaasa toob, siis me peame tagama innovatsiooni ja uute tehnoloogiate konkurentsivõime Euroopa Liidus, seetõttu ma toetasin ka antud raportit, toetan ka Euroopa Komisjoni tegevuskava koostamisel intellektuaalomandi kaitseks, nii et äh, innovat-, äh, innovaatiliste ettevõtetel oleks kasulik tegutseda. ja nüüd äh, Sean Kelly, üks minut, palun tänan. oli kerge hääletada selle raporti poolt, see ei olnud vastuoluline raport, aga tegemist on tõesti väga olulise raportiga ja juba selle raporti pealkiri, tegevuskava, ütleb, et äh, siin minnakse sõnadelt äh, tegudele. ma olen viimastel äh, aastatel ITRE komisjonis tegutsenud intellektuaalomandi teemadega, puutusin kokku paljude VKE-dega, trükikodadega, kes olid väga mures seoses autoriõiguste küsimusega. me peame pöörama nendele tähelepanu, nendele muredele tähelepanu nendega tegelema. on väga oluline, et meil oleks avalikkuse toetus ja et avalikkus oleks teadlik ka sellest, millist äh, mõju avaldab äh, majandusele intellektuaalomade õiguste rikkumine, samuti on oluline olla teadlik äh, sellest, kuidas see mõjutab konkreetseid äh, loovate isikute elu. suur tänu! tänan! kuulsime viimase kõneleja hääletusselgituste raames ja istung on katkestatud kuni kella kolmeni.